ning see tagab peatse jõukuse ja majanduskasvu ka seal. aitäh. Vicepresidente, signor commissario, la discussione così è chiusa e.... suur tänu. nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on Euroopa varjupaigasüsteemi olukorraga pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu hiljutist otsust. annan kõigepealt sõna volinik Cecilia Malmströmile. tahaksin teda siin ka tervitada. Signora commissario, le ho dato la parola. proua volinik, andsin teile sõna. suur tänu, härra president lugupeetud parlamendiliikmed, kahekümne esimese jaanuari Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus kohtuasjas MSS Belgia ja Kreeka vastu näitas selgelt, et Euroopa Liit peab kiiresti panema paika Euroopale ühtse varjupaigasüsteemi ja me peame toetama liikmesriike oma töös, kui nad pakuvad ähm, vajaliku taseme rahvusvahelist kaitset. loomulikult Dublini määrus on äh, suur osa varjupaiga õigusaktidest, liikmesriigid ei saa kunagi keelduda põhiõiguste tagamisest ja selles osas äh, Euroopa Inimõiguste Kohus äh, sellele ka viitas. kohtuotsus ei mõjuta Dublini süsteemi toimimist, meil on vaja selget süsteemi, mis määraks kindlaks selle, milline liikmesriik peab vaatama läbi varjupaigataotluse, tuleb, äh, selle läbi määratakse ka ära see, kas on õigus põgeniku staatusele ning välditakse kuritarvitust. komisjon aga on ka ise öelnud, et on ruumi paranda, parandusteks juba kahe tuhande kuuendal aastal vaatas komisjon Dublini määruse läbi selleks, et lüngad täita Eh, selleks, et tagada varjupaigataotlejate vajaliku kaitse ning et süsteem ise oleks võimalikult tõhus ja see toob kasu peamiselt liikmesriikidele. ma tervitan seda, et Euroopa Parlament on toetanud väga tugevalt komisjoni ettepanekuid ja ma kutsun nõukogu ja parlamenti üles tegema koostööd selleks, et Dublin kaks määrus oleks võimalikult tasakaalustatud. see mehhanism nõuab ka eh, hädaolukorra mehhanismi Äh, uus süsteem pakub lahenduse juhtumitele, mida praegu lahendatakse vastavalt kaalutlusõigusele. komisjon on teadlik Kreeka varjupaigasüsteemi puudustest, kus on vaja hakkama saada väga suurte rändevoogudega, mis tulenevad väga erinevatest riikidest ja ei ole seal ka riiklikku täielikult funktsioneerivat varjupaigasüsteemi, me oleme selle teemaga juba tegelenud. novembris kaks tuhat üheksa väljendasime oma muresid äh, puudujääkide kohta erinevates riikides. Kreeka ise on öelnud, et ta reformib oma varjupaigasüsteemi, eelmise aasta augustis saime ka nendepoolse tegevuskava, kus on paigas nii keskpika kui pika perspektiivi meetmed samal ajal on komisjon äh, tegelenud ka jõudsalt sellega, et toetada Kreekat koos liikmesriikidega ja ka üheskoos Euroopa Liidu agentuuridega oleme pakkunud praktilist abi varjupaigasüsteemi reformimiseks ja piiride haldamiseks ning ka tõhusamat äh, rändevoogude haldamiseks mõeldud fondide kasutamist härra president, tahaksin lõpetuseks öelda, et meie liit põhineb inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi põhimõtete ning põhiõiguste järgimise põhimõtetel. Euroopa Liit on pühendunud inimõiguste edendamisele ning järgimisele ja komisjon on omalt poolt pühendunud selleks, et töötada välja varjupaigasüsteem, mis keskenduks inimeste kaitsele see võimaldab ühel ajal tagada inimõiguste kaitse, mis on äh, vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajaneva ala üks äh, alussambaid. suur tänu, nüüd on kaheks minutiks sõna härra Veebril. austatud härra president, lugupeetud proua volinik, pagulaste poliitika on väga aktuaalne teema, me näeme kõik, mis toimub Lampeduusas Eh, ning see läheb korda Euroopa eh, kodanikele. me võime olla uhked selle üle, mida Euroopa siin valdkonnas on saavutanud meil on ühtsed standardid, kuidas eh, suhtuda lastesse, kuidas toimida perekondadega. Euroopa on ala, mis pakub abi, mis toetab pagulasi tähtis ei ole aga see, millise dokumendi me sõnastame, vaid oluline on see, kuidas näeb välja tegelik olukord. ja kui me näeme, et tegelikkuses kõik need ilusad sõnad rakendust ei leia, siis mina paluksin komisjonil lisaks tegevuskavadele asuda tõsiselt asja kallale näidata, et Euroopa Liidus on meile tõepoolest oluline ellu viia ähm, dokumentides sõnastatud põhimõtteid. meil on, ma olen pettunud selles, kuidas Türgi kui meie partner käitub. meil on tagasivõtmisleping Türgiga, aga äh, see on ju Äh, teada, mida kõike Türgi peaks tegema, kui ta tahaks saada Euroopa Liidu liikmeks. Äh, seetõttu ma ütlen, et Türgi peab äh, tugevamini pingutama. me tahame aidata, meil on Euroopa pagulasfond, meil on Frontex, me tahame Frontexi kaudu anda konkreetset abi, me tahame abistada Lampeduusa kriisipiirkonda ning ma leian, et selle kõigega tuleb tegutseda, tegeleda kiiresti suur aitäh, nüüd on sõna härra Lambrinidisel, üks minut, palun. Eh, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus näitab, et me kõik oleme tegelikult Dublini määruse lõksu langenud. Dublin kaks eh, annab liikmesriikidele võimaluse mängida pingpongi ja need vaesed pagulased on eh, lõksus Äh, lugupeetud kolleegid, äh, Kreeka on äh, pidanud vastu võtma üheksakümmend protsenti nendest pagulastest, nendest no, sisserändajatest, kes tungivad Euroopa Liitu. peatselt saab sellest probleem, mis tabab ühiselt ka Maltat, Portugali, Hispaaniat. meil on vaja leida siiski võimalused töötada välja Euroopa ühtne poliitika ähm, tänu Euroopa Komisjoni toetusele on meie riik teinud viimasel ajal varjupaigasüsteemi eh, ja pagulaste vastuvõtmise süsteemi eh, arendamisel teinud suuri edusamme. Eh, samas tuleb aga tagada, et Dublini määrus takistab meie edasiliikumist selles valdkonnas. nõukogu no, ei tohi lubada seda, et riigid pesevad oma käed vastutusest puhtaks. täname härra Lambrinidis, nüüd saab sõna proua Wikström. ja tänan. kohtuotsus näitab selgelt, et Belgia ja Kreeka on rikkunud Euroopa põhiõiguste konventsiooni artiklit kolmkümmend kolm. siin on kõne all Afganistani pagulane, kes äh, jõudis Kreekasse, see otsus on aga väga suure tähtsusega. Äh, seetõttu ma tervitan seda otsust ning äh, ma leian, et oleks väga tervitatav, kui kõik liikmesriigid mm, püüavad leida olukorrale lahendust ma näen, et vägagi vajalik on no, tugevdada meie omavahelist solidaarsust. me tahame kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks luua ühtse pagulaste eh, vastuvõtusüsteemi ning ma sooviksin komisjonil teada, milline on komisjoni seisukoht Dublini määruse suhtes. ma tahaksin teada ka kas on statistilisi andmeid selle kohta, milline on mm, pagulaste eh, vastu, eh, eh, millised on need arvud, mis iseloomustavad pagulaste voogusid erinevates liikmesriikides. sooviksin rõhutada veel kord solidaarsusmehhanismi tähtsust, alaealiste kaitset ning õigusaktide selgust ja mõistetavust. ma leian, et seni on tehtud head tööd palju tänu, nüüd saab sõna äh, proua Sargentini. jah, äh, nüüd on küsimus selles, kuidas liikuda edasi, äh, mida me peame tegema mida me peame sellele kohtuotsusele toetudes edasi tegema, kuidas suhtuda Kreeka kaudu saabuvatesse põgenikesse. me toetame kreeklasi. me leiame, et piirikontrolli tugevdamine on oluline, aga see ei ole õige vastus, see ei vii probleemi lahendamisele, me peame Dublini süsteemi edasi arendama, meil on vaja rõhuda solidaarsusele me ei tohi jätta ühtegi liikmesriiki üksinda põgenikevoogudega. Lampeduusa näitab meile aga ka seda, proua volinik, et piirikontrolli tugevdamise osas on võimalik küll väga palju teha, aga sellegipoolest võivad juhtuda ootamatused. ja proua volinik, Dublini süsteem on aegunud. meil on vaja siin edasi liikuda ning ma sooviksin komisjonilt küsida, millal me võime oodata edasiminekut selles valdkonnas. kas ka põhjapoolsemaid riike on võimalik sundida eh, ilmutama suuremat solidaarsust? Eh, möödunud nädalal Strasbourgis oli juttu sellest, eh, et viimaste aastate jooksul on varjupaiga taotluste arv suurenenud kolmkümmend viis, nelikümmend protsenti ja kui me nägime nüüd äh, käesolevat kohtulahendit, siis süüdistatakse siin Belgia valitsust. aga küsimus on selles, et millal Dublini süsteem muudetakse äh, millal seda ajakohastatakse vastavalt vajadustele? proua Sargentini. procedura alla blue card vuole rivolgerle domanda è disposta a rispondere? sinise kaardi küsimus härra Madlenerilt, kas te olete nõus sellele vastama? Eh, voorzitter mevrouw sargentini aitäh härra president proua sargentini miks ma ei kuule teilt seda, et ka Türgi käitub valesti, kui ta laseb kõik need põgenikevood läbi oma äh, riigi? miks Türgi võimaldab äh, inimkaubandust? miks Türgi võimaldab nendel inimestel tulla ja kuritarvitada meie põgenike vastuvõtusüsteeme? miks siin midagi ei tehta? palun, te võite vastata. tänan et te annate mulle võimaluse sellele küsimusele vastata. ma usun, et me peame otsima vastust enesesüsteemidest. Euroopa varjupaigasüsteem ei ole ajakohane ja kuni me ei ole valmis tagama seda, et kõik kõiki põgenikke koheldakse võrdselt, ei saa me kedagi teist süüdistada. ma olen nõus sellega, et inimkaubitsejad tuleb vastutusele võtta, et ka selle küsimusega tuleb tegeleda me peame muretsema ka sellepärast, et Türgis oleks asjakohane pagulastega tegelemise süsteem, aga me peame siiski kõigepealt oma õues korra majja lööma. Lähme nüüd edasi kõnelejate nimekirja juurde, nüüd palun Timothy Kirkhope. jah, on täiesti selge, et tegemist on katkise süsteemiga ning äh, et oleme vastuolus ka seadusandlusega me ei räägi mitte õigusakti elurakendamisest, vaid selle uuest tõlgendamisest. Euroopa Liit peaks nüansirikka süsteemi läbi hakkama saama varjupaiga taotlejatega, meil ei ole vaja mitte rohkem Euroopa Liidu õigusakte ega Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, on vaja naaberriikidega häid suhteid ning suhtlemist peame silmas pidama seda, et see koormus, mis ühest riigist eemaldatakse, liigub lihtsalt mujale. loomulikult äh, inimesed tahavad tulla Euroopa Liitu, siin on elada turvalisem ning vabam, kõik see on aga seotud laiemate probleemidega Euroopa kohtute äh, suhtlemises ning liikmesriikide probleemid hallata oma piire komisjon peaks nende tege-, küsimustega tegelema pikemas plaanis ja palun kinnitage meile üle, et me lihtsalt ei loo uusi õigusakte, mis äh, tulevikus jälle mõne Euroopa kohtu läbi kehtetuks tunnistatakse. Kreekat peaks toetama ning samuti teisi liikmesriike, kes nii suure surve all praegu oma tööd üritavad teha. suur aitäh, nüüd on sõna härra De Jongil üheks minutiks, palun. <clears throat> suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin tänada volinik Malmströmi. eelmisel nädalal äh, tegi ta üleskutse liikmesriikidele varjupaigapaketi kohta, tegemist ei ole siin valikuga. Tuneesia sisserändajate voog on näidanud seda, itaallastel on suuri raskusi varjupaigamenetluse järgimisega ja kui mõnes kui teised liikmesriigid lihtsalt vaatavad pealt, mis Itaalias toimub, siis seda nüüd küll lubada ei saa. ja seega on kõigi huvides see, et äh, Dublini määruse raames oleks ka ähm, kiirmenetlus äh, ning oleks ka korralikud varjupaigamenetlused. komisjon äh, võiks meile rääkida sellest, kas me saame teid kuidagi abistada selleks, et liikmesriigid võtaks kasutusele vajalikud meetmed. suur aitäh, nüüd on üheks minutiks sõna härra Madleneril. Eh, jah, aitäh, härra president. Eh, tõepoolest, eh, taaskord on Holland see riik, kes mõistab Kreekat nüüd, aga äh, ma näen, et Holland tõepoolest ei taha no, põgenikke juurde äh, võtta. meil on juba niigi piisavalt probleeme äh, varjupaiga no, taotlejatega. me näeme, et multikuldi projekt ei ole õnnestunud ning me ei taha seda, et Euroopas saaks Euraabia, Euraabia me mõistame, millised on Kreeka probleemid ning ma leian, et siin tuleks lihtsalt püstitada kõrge müür, et suuta end kaitsta järjest suurenevate äh, sisserändajate voogude eest, see oleks äh, hea mõte. me ei saa lasta Kreekat karistada selle eest, kui Kreeka ei äh, ole võimeline vastu võtma niisuguseid põgenikevoogusid. üheksakümmend protsenti kõikidest varjupaiga taotlejatest tuleb läbi Kreeka, aga enamasti ei ole meil tegemist ju poliitiliste põgenikega, vaid lihtsalt majanduspõgenikega. Um- aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Papa-Nikolau, poolteist minutit palju tänu, härra president. mina tahaksin jätkata arutelu hüpoteesi püstitamisega. me näeme, millised rahutused leiavad praegu aset Araabia maailmas, Vahemere piirkonnas. me näeme, et väga paljud inimesed sellest piirkonnast tahavad tulla Euroopasse, elada paremat elu. see on reaalsus ja ma usun, et see äh, hüpotees, et ähm, inimesed kolmandatest riikidest tulevad Euroopasse, see on mõne aja pärast juba ka reaalsus, tõsi, nad tulevad läbi Kreeka, läbi teiste lõunapoolsete riikide, nad äh, taotlevad äh, näiteks viisat, neil on võimalik see, seda teha, näiteks Türgiga sõlmitud lepingute baasil, nad jõuavad sealt Portugali, Hispaaniasse ja tulemuseks on see, et nad taotlevad varjupaika ja siis on meie ees tabel kaks. ja kui varjupaiga taotlejad äh, siis no, äh, pöörduvad kohtusse ja äh, tehakse samasugused otsused, nagu me siin näeme. ja kui need asjad jõuavad ka Euroopa kohtusse, siis milline on lahendus? Need inimesed, kes varjupaigataotlust ei esita, kes viib, viibivad siis riikides illegaalselt, neid on võimalik äh, arreteerida, neid on võimalik aga, aga samas meil ei ole võimalik neid tagasi saata no, ülemineku aeg on kaks, kolm, viis aastat, kuni olukord lõpuks selgineb. me oleme kriisiolukorras aastaks kaks tuhat kuusteist kaks, kuni kaks tuhat kaheksateist oodata nii kaua, kuni me oleme jõudnud mingisuguse lahenduseni, seda me ei saa endale lihtsalt lubada. aitäh, sõna saab nüüd äh, proua Guillaume kaheks minutiks kolmekümneks. aitäh, ma arvan, et alati on hea meelde tuletada, millised kohustused meil on ja eriti äh, kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobripakti äh, siis me rääkisime sellest, on vaja uusi algatusi selleks, et tagada ühise varjupaigasüsteemi toimimine ning äh, parem kaitse. kaks aastat pärast seda lubadust on nüüd äh, komisjoni ettepanekud läbirääkimiste laual, tuleb aga tõdeda, et Euroopa varjupaigasüsteem ning harmoneerimisprotsess äh, viibivad hiljutine Euroopa Inimõiguste Kohtu eh, otsus on oluliseks etamiks eh, ja toob välja Kreeka varjupaigasüsteemi eh, puudujäägid. tegemist on väga tugeva sõnumiga, mis nõuab varjupaigasüsteemi uuendamist. kogu Euroopa varjupaigasüsteemi aga seab see kohtuotsus küsimärgi all, mis, see süsteem põhineb Dublin kahe määrusel äh, Äh, ja peaks kehtima põhimõte, mille kohaselt kõik Euroopa Liidu varjupaigasüsteemid on võrdsed. Äh, praegune ühtne süsteem on loonud aga ebavõrdsed tingimused äh, nii varjupaiga taotlejatele kui ka liikmesriikidele. pärast võetud otsust on vaja koheselt tegutsema hakata, oodates, et Kreeka süsteem muutuks operatiivseks, peavad liikmesriigid peatama sisserändajate edasisaatmise Kreekasse Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus ähm, toob välja kõik osapooled ja ma leian, et tegemist on katalüsaatoriga äh, harmoneerimisprotsessis äh, ning äh, Dublin kahe määruse ümber läbivaatamisel. eriti just paljastab olemasoleva mehhanismi puudujäägid ning solidaarsuspõhimõtte vajakajäämised Euroopas meil oleks vaja samuti pea, peatamismehhanismi, mis vastaks selgetele tingimustele. peale selle mehhanismi mm, peaks äh, otsuse samuti viima selleni, et ka, ka teiste muudatusettepanekute osas, mis komisjon on teinud, äh, läbirääkimised edasi liigutakse, puudutab eriti just ka tagatisi. lisaks sellele otsus peaks äh, võimaldama ka haavatavuse põhimõtte osas edasist tööd ning see peaks puudutama samuti Dublin kahe määrust ning äh, äh, seal seisvat. on selge, et äh, määrust on vaja, määrus on vaja läbi vaadata, meil on vaja ühtset lähenemist, mis põhineks solidaarsusel, suur aitäh! suur aitäh ning sõna saab ähm, kolleeg Hirš poole, pooleteist minutiks. palju tänu, härra president, austatud proua volinik, me räägime Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest ja, ja siin on kõne all küll Belgia, aga tegelikult puudutab probleem kõiki liikmesriike kui Saksamaa on otsustanud Kreekasse varjupaiga taotlejaid mitte enam tagasi saata, ma usun, et see küsimus, mis meie ees praegu seisab, on kas see, millele kolleeg juba viitas, kas ehitada ümber Euroopa kõrge müür, see oleks üks võimalus, või siis teine võimalus, me tahame varjupaiga õigust siiski säilitada, aga me peame igale varjupaiga taotlejale andma võimaluse eh, õiglasele nõuetekohasele menetlusele me peame silmas pidama eh, seda, et siin ei ole küsimus ainult solidaarsusega, see ei ole lihtsalt vastuvõetav, et kogu koormust kannavad siin Euroopa lõunapoolsed riigid. Eh, Nendesse riikidesse on praegu tohutu tung, me näeme Tuneesia ja Lampedusa probleemi, aga tegelikult on siin tegemist pideva olu, ühesuguse olukorraga. me ei saa seda kauem lubada. ka e, Saksamaa on juba ja e, näinud niisugust olukorda, kui Saksamaale tungisid Kosovo põgenikud. me peame, kui me tahame varjupaigaõigust tõepoolest säilitada, tõsiselt mõtlema sellele, kuidas luua solidaarne süsteem. praegusel kujul ei saa see süsteem enam edasi eksisteerida. suur aitäh, nüüd on sõna lugupeetud Carmen Romero Lopezil pooleteistkümneks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid see afgaan, kelle tõttu inimõiguste kohus ka otsuse tegi, ei olnud sisserändaja, ta ei olnud ka inimkaubitsemise ohver. ja tegelikult ei kehtinud ka Genfi konventsioon, sest et teda ei kiusatud taga. kui ta oleks olnud varjupaiga taotleja, siis oleks ta saanud ka rahvusvahelise kaitse kohtuotsus on oluline sellepärast, et see loob olulise pretsedendi kui mitmed inimesed nüüd võivad nõuda hüvitisi tulenevalt sellest kohtuotsusest, mis juhtub siis, kui selliseid kohtuotsuseid tehakse inimõiguste kohtus lausa miljoneid liikmesriikide vastu, mis saab meie Euroopa Liidu maid, mainest? me ei saa enam lubada seda, et me kohtleme neid varjupaigataotlejaid, kes põgenevad kohutud, kohutavate sõdade eest hullemini kui viimast kriminaali. tuleb selgelt kindlaks määrata, kas nad saavad äh, lisakaitset või nad saavad äh, varjupaiga, kõik see otsus võtab aega seitse kuud, tegemist on ju ikkagi inimestega. ja härra Veber, varjupaigasüsteem ei ole olemas, liikmesriikides ei ole samasuguseid menetlusi solidaarsusest on meil puudu ja just nimelt sellest tulenevalt ongi tekkinud praegune olukord. sellele afgaanile hüvitati moraalne kahju. kui palju aga võivad nõuda need inimesed, kes põgenevad kohutatavat, kohutavate sõdade eest ning kes on veetnud aastaid põgenikelaagrites? me ei saa enam jätta kõrvale seda, et Dublini määrust saab parandada, jah, tõepoolest, aga tegelikult on meil vaja minna oluliselt kaugemale. suur aitäh nüüd, palun proua Kriisbeck, tahate sinise kaardi küsimust või tahate te sõna vaba mikrofoni voorus? nii et palun siis andke märku valge kaardiga sel juhul. sel juhul lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt on sõna härra Pusutilil Sur President, is-sentenza tal-Qorti Ewropea mhix daqs. Suur tänu. inimõiguste kohtu otsus ei ole mitte otsus Belgia või Kreeka vastu. tegemist on äh, Dublini määruse vastase otsusega, sest et Dublini määrus võimaldas Belgial viia selle, äh, see Afgaani kodanik tagasi Kreekasse ja see ei ole õige ei ole õige see, et riigid, kes asuvad Euroopa Liidu piiridel, peavad kandma kogu vastutust. Need riigid ei ole teiste liikmesriikide politseijõud ja seega Inimõiguste Kohtu otsusest tulenevalt peab olema selge, et kui Äh, viiakse varjupaigamenetlusi tagasi teistesse riikidesse ja need riigid on suure koormuse all, siis me rikume inimõiguste konventsiooni. üle, menetluste üleviimise peaks peatama. kõigepealt nõuame aga seda, et Dublini määrus reformitakse võimalikult kiiresti. suur aitäh teile, nüüd on sõna kolleeg Nikolasel. põhjus, miks ma tunnen, et ma olen kohustatud siin sõna võtma, on eh, see, et see puudutab ka Küprost. Küpros on väike riik, meie elanike arv ei ole suur, kuid meil on pidevalt tegemist põgenikega, kes tulevad üle rohelise joone ja me peame päevas vastu võtma üle viiekümne inimese. meil ei ole vastuvõtmiskeskusi, varjupaiga taotlejad võivad, neid ei ole lõpuks mitte kuskile paigutada samas me ei saa neid tagasi saata riikidesse, kust nad pärit on, nad tulevad okupeeritud alalt. tihti on nad oma dokumendid hävitanud ja nad lihtsalt jäävad meie juurde. tänan, härra Mavronikolas. nüüd proua Maisner, palun palju tänu, härra president, proua volinik, tõepoolest on nii, et varjupaiga küsimuses meil ei ole vaja ehitada müüri see on põhjus, miks ma ka sõna võtan, ma leian, et oh, kui me räägime müürist, siis me ei ole Euroopa põhiväärtustest ja inimväärtus, inimõigustest üleüldse. kui me sellest räägime, siis kui inimene, kes vabatahtlikult eh, läheb eluga riskides selle peale välja, et pääseda Euroopasse, siis me ei saa neid inimesi ära saata, meil on vaja nende inimeste jaoks eh, menetlusi, mis eh, Eh, vastavad mm, meie väärtustele ja nõuetele, me ei saa jätta neid inimesi hooletusse ja eh, ma leian, et vale on ka öelda, et eh, me ei suuda neid kõiki vastu võtta, me peame mõtlema demograafilistele muutustele, meil on vaja sisserändajaid, meil on vaja inimesi, kes tahavad meie juurde jääda. küsimus ei ole ainult humaansuses, küsimuses, küsimus on ka mõistlikus lähenemises aitäh, proua Maisner, sõna saab härra Maisner. tänan. kui me räägime sellest kohtuotsusest, mille, siis selle kohaselt on Kreeka süsteem ebainimlik Äh, menetlus võib kesta viis aastat, aga tegelikult on ju äh, sama olukord üle Euroopa samasugune, varjupaigataotlejad hävitavad oma dokumendid äh, ja räägivad kõikvõimalikke muinasjutte, selle kõige kontrollimine võtab aastaid ja tulemuseks on see, et inimesel on ikkagi õigus humaansele varjupaigale me peame lõpuks ometi ausalt tunnistama, et Euroopa Liit ei saa kogu maailma majanduspõgenikke vastu võtta me pakume majandusabi, me arendame arenguriikide majandust ja meil on tõepoolest vaja niisugust varjupaigaõigust, mis küll arvestab Genfi konventsioonis tagatud eh, õigustega, aga me eh, ei saa vastu võtta kõigi majanduspõgenikke, me peame lähtuma reaalsetest oludest, tänan. aitäh, kolleeg Möltser. nüüd saab sõna kolleeg Olenu suur aitäh, härra president! rändevoogude suurenemine on fakt ning nüüd tuleb leida lahendus äh, sellele probleemile. komisjoni algatus võimaldaks sellisel juhul lahendada väga keeruka probleemi Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus pakub meile nüüd võimaluse peatada tagasisaatmised ja seeläbi me peaksime kinni ka põhiõigustest. samas jällegi peaksime ka kinni varjupaiga küsimustega seotud põhinõuetest. meie poliitika oleks kestlikum äh, aga selleks on meil vaja ühiste distsipliini ja selget õiguslikku ühist raamistikku. ma olen kindel, et te saate samuti proua volinik nõukogu ettepanekule vastata. president vabandab, sõna saab proua Kriisbeck, Krinsbeck. Euh, suur aitäh, härra president, minu küsimus on lühikene, sest et arutelu on olnud väga pingeline ja peale mõningate äärmuslike sõnavõttude on meie mured kõik sarnased. ma tahaksin pöörduda teie poole, proua volinik, ja küsida, kuidas te plaanite äh, nüüd üle saada sellest äh, ideest, mis on tekkinud, ehitada müür Kreeka ja Türgi vahele kolleegid küll rääkisid sellest, et tingimused on äh, väga keerukad äh, nendele, kes on kinnipidamiskeskustes. olgugi, et liikmesriigid äh, saavad ise otsustada, millise lahenduse kasuks nad otsustavad, nad võivad ka müürist rääkida, aga tuleb ütelda, et meie eurooplastena oleme šokeeritud, kui me näeme, kuidas ühest küljest äh, see, mis toimub Lampeduusa saarel ning äh, kui me vaatame teisalt, äh, millise kohtupraktika on välja töötanud Euroopa Inimõiguste Kohus ja kuidas see kõik seostub ka olukorraga lõunapoolsemates Euroopa riikides. seega on jõudnud kätte aeg, kus on vaja kiireloomuliselt abine läbi vaadata ning solidaarselt ja humanistlikult äh, aidata lahendada tekkinud olukordi kõikjal Euroopas. seda on võimalik aga teha ainult siis, kui me loome tegelikult toimiva Euroopa Liidu varjupaiga õiguse, aitäh! suur aitäh, proua Kriisbeck ja lõpetuseks äh, saab sõna härra Silvestris. Mm, suur aitäh, härra president. Need väärtused, millel põhineb Euroopa Liit, inimõigused, põhiõigused, me ei saa neid eh, küsimärgi alla seada. Euroopa Liidu põhiõiguste kohtu otsus toob tingib selle, et me peame kiireloomuliselt tekkinud olukorra üle järgi mõtlema, me peame tõhusaid algatusi kiirelt võtma ja see otsus sunnib meid välja töötma ühtse strateegia ja võtma ühiseid kohustusi. meil on vaja kiiresti toimivat äh, protsessi, samas aga need piiriäärsed riigid, kes peavad nende olukordadega toime tulema, mis tegelikult puudutavad kogu Euroopa Liitu. me ei saa neid jätta üksi, me ei saa neid äh, unarusse jätta, nad ei pea üksinda kandma kogu vastutust ja kogu koormust, mis kaasneb äh, varjupaiga taotlejate vastuvõtmisega. taolised taotlused tuleb läbi vaadata, see nõuab väga palju aega see aeg aga, mis kulub, ei tohi mööduda äh, taotlejate jaoks ebainimlikes tingimustes. suur aitäh ja Cecilia Malmström, äh, proua volinik, palun. Uh, suur tänu, härra president, suur tänu kõigile, kes arutelus osalesid. kohtuotsus on tõesti väga huvipakkuv, aga see ei kahjusta Dublini süsteemi sellisel kujul, nagu see praegu olemas on. hoolimata kohtuotsusest on Dublini süsteemis juba kirjas sätted, mis ütlevad, et liikmesriikidel on kohustus tagada põhiõiguste järgimine. ometigi pöörab kohtuotsus tähelepanu mõningatele olulistele küsimustele ja seega peame Dublini konventsiooni läbi vaatama ja seda paremaks muutma. ja sellepärast komisjon ongi teinud ettepaneku äh, sinna parandused sisse viia, mul on suur heameel näha, et teie selle kallal tööd teeva, teete ja et te kaalute ka teatud ähm, äh, kiirmehhanismi loomist. loomulikult peame kiirendama oma tööd ka ühise varjupaigasüsteemi loomisel, enamik inimesi on sellega nõus ja ma olen väga tänulik teie tehtud töö eest. parim viis eesmärk saavutada äh, on jätkata oma tööd, äh, avaldada aruandeid ning võimaldada nõukogul läbirääkimisi pidada, kuid liikmesriikide vahelised lahkhelid on liiga suured ja see ei saa nii edasi kesta rahvusvahelisi konventsioone ja õigust peab samamoodi ellu rakendama ja see ei luba seda tüüpi lahkhelisid. me peame tagama kaitse kõige haavatavamatele inimestele, meie süsteemid peavad olema tõhusad selleks, et inimesi ei peetaks kuid kinni, isegi aastaid, see on inimestele väga suur trauma ning see läheb ka ühiskonnale väga palju maksma nii et ma julgustaksin teid ja nõukogu jätkama tööd selle teema kallal. nüüd Kreekast. komisjon teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et Kreekat aidata, Kreeka valitsus on töötanud välja oma tegevuskava, see on väga auahne, aga juba algusest peale oli selge, et probleemi nädalaga ei lahendata. siin on juba väga kaua Äh, näha teatud probleemid, meil on vaja teha koostööd Frontexiga, oleme pakkunud aga majanduslikku abi, tehnilist abi, haldusabi Kreekale et näidata, et tõesti Euroopa solidaarsus äh, tegelikult ka eksisteerib. Kreeka on tohutu surve all ja see on väljakutse tervele Euroopale. loomulikult äh, on Kreekal põhivastutus, nad on juba palju ära teinud ja nad peavad tegema veelgi. ma ei ütleks, et aed või müür oleks lahenduseks, sest et on reforme, mis on hoopis olulisemad teeme tööd äh, ka mm, varjupaiga tugiametiga, mis asub Valletas ja äh, Türgi tegelikult on olnud väga konstruktiivne. me oleme pärast kaheksa-aastaseid läbirääkimisi jõudnud äh, ka tagasivõtulepinguteni, äh, ma loodan, et nõukogu sellega ka nõustub. kahe tuhande üheksanda ja kümnenda aasta kohta mul on andmeid kuusteist tuhat oli varjupaiga taotluse tagasisaatmisi või tagasivõtmisi kuussada või vabandust, ühesõnaga seitsekümmend protsenti neist, nendega nõustuti ja alla neljateistkümne protsendi taotlustest ka rahuldati. suur aitäh teie toetuse eest, terves tööprotsessis varjupaigapaketi osas, õigusaktid on meie töölaual, jätkame seda koostööd nõukoguga, parlamendiga selleks, et võimalikult peagi äh, oleks probleem lahendatud ja et meil oleks võimalikult ruttu ka ühtne Euroopa varjupaigasüsteem. suur aitäh teile! suur aitäh, proua volinik! ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde viivitamatud eelmeetmed Itaalia muude erakorralistest rändevoogudest mõjutatud liikmesriikide toetuseks ja sõna saab volinik proua Malmström. lugupeetud president, aitäh, tegemist on väga ajakohase aruteluga, mis puudutab äh, sündmusi, mis väärivad meie tähelepanu.